protesteerib nende hukkamiste vastu, aga tahaksin, et välisteenistus selgitaks ka, milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete võtta, et ta, äh, Taiwan saaks liikuda oma avalikult välja öeldud eesmärgi suunas, milleks on surmanuhtluse kaotamine. Äh, kas nad äh, mõtlevad seda tõesti tõsiselt või räägivad niisama? ja kas välisteenistus on tõstatanud ka surmanuhtluse küsimuse kontaktides Taiwan'i võimudega? palun, välisteenistus. aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud. nagu te he väga hästi teate, on Euroopa Liidul põhimõtteline seisukoht surmanuhtluse vastu pärast kuut hukkamist, mis toimusid Taiwanis kahekümne esimesel detsembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, äh, kõrge esindaja proua Ashton äh, tegi väga jõulise sõnastusega avalduse, kus mõistis hukka hukkamised ning kutsus Taiwani üles äh, taastama moratooriumi see oli kooskõlas varasemate kõrge esindaja avaldustega, mis on tehtud pärast hukkamisi Taiwanis kahe tuhande kümnendal aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me tahaksime kasutada võimalust ja tervitada asjaolu, et Euroopa Liidu par-, Euroopa Parlamendi saadikud, sealhulgas ka proua esinaine, on võtnud sõna sellel teemal ning ka mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud avaldusi, milles mõisteti hukkamised hukka on täiesti õige öelda, et detsembrikuised hukkamised on äh, äh, käivitanud arutelu ka Taiwan'i ühiskonnas, mida juhivad siis valitsusvälised organisatsioonid, äh, iseäranis Taiwan'i allianss surmanuhtluse lõpetamiseks. Nemad siis võitlevad selle eest, et surmanuhtlus kaotatakse lisaks vabaühendustele ning konsultatsioonirühmadele Äh, kes siis peavad välja töötama meetmed äh, surmanuhtluse kaotamiseks, on äh, tagasi astunud, süüdistades Taiwan'i võimed eh, suutmatuses tegutseda. Taiwan'i võime mitte üksnes ei kritiseeritud selle eest, et nad ei täitnud oma armuandmismenetluse sätteid, vaid kahjuks on nad jätnud ka mulje, et nad taganevad plaanist surmanuhtlus kaotada ja seda vaatamata asjaolule, et selline plaan on äh, leidnud korduvalt nende poolt väljendamist. positiivse poole pealt peaks mainima seda, et Taiwan'i võimud on teinud järk-järgulisi samme vähendamaks surmanuhtluse kasutamist kriminaalseadustikus. näiteks on loobutud siis äh, paljudel juhtudel surmanuhtluse kehtestamisest, kus see vanasti oli kohustuslik ning detsembris äh, näeti ette ka see, et riigi kõrgem kohus peab kohustuslikus korras siis äh, kuulama ära kõik need surmanuhtlusega karistatavad juhtumid ja kuulama ära advokaadid esimesed juhtumid näitavad, et madalamad, madalama astme kohtud peavad äh, järgima rangemaid tingimusi, enne kui surmanuhtlusse saab määrata ning arvestades äh, suhteliselt suurt surmanuhtluste arvu, kuusteist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, Äh, ning need hukkamised, mis Taiwanis läbi viidi, viisteist alates ka aastast kaks tuhat kümme, äh, paneb välisteenistuse arvama, et Taiwan'i võimud ei tee piisavalt selleks, et äh, konkreetselt selles küsimuses edasi liikuda. ja seetõttu me kutsume endiselt taastama koheselt moratooriumit hukkamistele, see oleks esimene samm surmanuhtluse kaotamise suunas vastuseks küsimusele, kuidas ja kuna välisteenistus tõstatab surma äh, Äh, nuhtluse küsimuse kontaktides Taiwan'i võimudega, siis tahaksin öelda, et praegusel juhul nii välisteenistus kui ka Euroopa Parlament on äh, tegutsenud ühiselt äh, niipea, kui Taiwan'i meedias algasid spekulatsioonid selle teemal, et moratoorium võidakse tühistada. härra Metsin Kasak, kes on Inimõiguste Komisjoni aseesimees ning mina, me mõlemad olime missioonil Taiwan'is siis, kui meedias need spekulatsioonid algasid, see oli novembri keskel, ning me kasutasime võimalust äh, siis äh, teha noodi surmanu-, selle moratooriumi säilitamise küsimuses Äh, pärast ähm, kõrgema esindaja sõnavõtte äh, Euroopa Liidu esindaja Frederic Laplanche saatis kirja äh, Taiwan'i võimude kõrgetele esindajatele ning ta on saatnud mitmeid noote kõigile pädevatele Taiwan'i võimudele, juhtides tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab nende seisukohta et Euroopa Liit leiab, et nende seisukoht surmanuhtluse osas on halvenenud viimasel ajal ning tuletas äh, võimudele meelde nende kohutust, kohustust surmanuhtlus tühistada. lisaks avalikele äh, avaldustele ja nootidele oleme me kahe tuhande kümnendast aastast alates aidanud edendada surmanuhtluse tühistamise äh, programmi oleme edastanud sõnumeid Taiwan'i üldsusele ning kolmandal jaanuaril sellel aastal Euroopa Majandus- ja Kaubanduskoda Taipeis Äh, siis äh, tõstatas surmanuhtluse teema. me lükkasime tagasi kriitika äh, nagu Euroopa Liidu poolne ta-, hukkamõist Taiwan'i surmanuhtluse poliitikale oleks sekkumine Taiwan'i siseasjadesse. ning me nõudsime surmanuhtlu-, meenutasime, et surmanuhtluse tühistamine on universaalne inimõigus, mida Euroopa Liit soovib kehtestada kõikjal meie tegevust on ka pressis ja televisioonis ulatuslikult kajastatud ning Euroopa Kaubandus- ja, ja Majanduskoda Taipeis on avaldanud ka põhjalikud küsimused ja vastused surmanuhtluse teemal oma veebilehel ja on siis üritanud vastata nendele probleemidele ja muredele, mis taiv-, taivaanlastel on seoses surmanuhtlusega ja väljendanud Euroopa Liidu seisukohta Äh, veelgi põhjalikum dialoog ja koostöö on käimas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel äh, Taiwan'i võimude suunas. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal näiteks toimus äh, kaks rida seminare, kus me, kuhu olid kaalatud kohtunikud, prokurörid ja neil oli võimalik siis vaheldada mõtteid ja kogemusi surmanuhtluse küsimuses. ja sellised üritused jätkuvad ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning lõpetuseks koostöö Taiwan'i kodanike ühiskonnaga surmanuhtluse küsimuses on samuti väga oluline äh, osa meie tegevusest. Äh, me oleme kaasrahastanud äh, projekti kohalike surmanuhtluse vastaste vabaühendustega ja praegu on siis sellised projektid ettevalmistamisel. suur aitäh, proua esinaine, selle eest, et lubasite mul selle avalduse teha aitäh, härra Cunningham, selle väga üksikasjaliku vastuse eest. mul ei ole täiendavaid küsimusi, aga härra Tänokil on. härra Tänok, palun. aitäh, proua esinaine. mina olen Taiwan'i ja Euroopa Parlamendi sõprusterühma esimees ning tahaksin öelda, et minu äh, fraktsioonil, äh, ECR-il äh, ei ole seisukohta turmanuhtluse kasutamise kohta nende inimese vastu, kes on ette pannud ettekavatsetud mõrvu ja on terve mõistuse juures seejuures. aga tahaksin öelda, et need inimesed, kes hukati, olid tõesti süüdi ettekavatsetud mõrvadest, nad olid apellatsioonimenetluse läbinud ja te rääkisite elundite eemaldamisest. seda on väidetud ka Hiina kohta, näiteks Falun Gongi poolt ja mulle tundub, et et äh, võib-olla mõne, et siin väidetakse, et inimesed hukati sihilikult, et nende elundeid saada. Äh, ma ei usu, et see nii oli, ma tahaksin öelda, et selline organite eemaldamine on äh, Taiwan'i seaduste järgi ebaseaduslik, selleks oleksid pidanud lähisugulased andma loa, nii et, et ilma tõenditeta ei ole mingit õigust väita, et midagi taolist tegelikult toimus ja samuti tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu sellele, et Jaapan, India ja USA äh, kes kõik on väga suured demokraatlikud riigid ja Euroopa Liidu kaubanduspartnerid, äh, endiselt kasutavad surmanuhtlust. Äh, USA-s mõnedes osariikides surmanuhtlust kasutatakse, nii et, et nii palju, mis minusse puutub, siis Äh, asi on, äh, seda asja peab Taiwan ise äh, arutama, tegemist on demokraatliku riigiga, kus kehtivad õigusriigi põhimõtted ning siiamaani vähemalt Taiwan'i parlamendis enamus ei ole toetanud surmanuhtluse kaotamist, valitsus on teinud põhimõttelise avalduse aga see, selle äh, otsuse peab siiski langetama seadusandlik organ ja see ei ole hetkel võimalik, sellepärast et enamik avalikkusest toetab endiselt surmanuhtlust, vähemalt kõige kohutavamate ja võikamate kuritegude eest. aitäh, härra Tänak, see oli teie äh, seisukoht ja teie fraktsiooni äh, seisukoht Äh, küsimuste rubriigis meil ei ole ette nähtud pikka arutelu, aga tahaksin tänada välisteenistust selle eest, et nad on surve, avaldanud survet Taiwanile ja et nad avaldavad, toetavad neid riike, mis tahavad äh, surmanuhtlust kaotada ja väga kahju on, et Taiwan on moratooriumi tühistanud äärmiselt oluline on, eh, no nagu me teame, surmanuhtlus tegelikult ei aita vähendada tõsiste kuritegude arvu. niisiis aitäh ja kui me Genfi läheme, siis me tõenäoliselt äh, ka näeme, kuidas asjad on, ei, New York äh,, siis äh, me saadame delegatsiooni koos Ahvetiga New Yorki, nii et, et ärge seda unustage ja seal võib-olla keskendume ka Taiwan'i küsimustele. ja siis on võimalik arutada, kas nad liiguvad selles suunas, kuhu on suurem osa riike liikumas või vastupidises suunas. aitäh, nüüd äh, uus info äh, kiireloomuliste asjade kohta jaanuaris, äh, kui me oma komisjoni tegevuse tegevusplaane teeme, siis me väga tihti teeme küll plaane, aga meil ei ole võimalik äh, saada infot riigipõhiste küsimuste kohta. ning äh, me üritasime siis äh, nüüd kasutada uut formaati, et me saaksime siis välisteenistuselt infot, sest nemad jälgivad üksikasjalikult erinevates riikides valitsevat olukorda Äh, antud hetkel pöörame tähelepanu Katarile, Katar on väga oluline Pärsia lahe regioonis ja Araabia maailmas samuti ning äh, samuti ka globaalselt. Äh, nad, neil on väga oluline meediakeskus ja ma arvan, et me teame tänu sellele meediakeskusele palju rohkem, mida Araabia maailmas mõeldakse. Äh, varem nägime me seda lihtsalt läbi BBC silmade, seda regiooni ja Al Jazeera oma äh, olemasolu on äh, oluliselt rikastanud meie teadmisi sellest piirkonnast ja sellest, mida Araabia maailmas ülejäänud maailmast arvatakse. nii et, et see on kah-, kahtlemata olnud rikastav kogemus ning Katari valitsus ise on öelnud, et nad näevad ennast kui progressiivset jõudu Äh, neil on suurepärane asukoht just nimelt vaba meedia edendamiseks. Äh, see tähendab erinevaid meediaettevõtteid, aga ka Al Jazeerat. ning lisaks on äh, Doha meediavabaduse keskus niisiis läbi selle tahetakse rõhutada, et ollakse vägagi huvitatud meediavabadusest kui vaadata olukorda riigisiseselt, siis eh, hiljuti langetas kohus otsuse kehtestada eluaegne vanglakaristus luuletajale härra Muhamed Ibn al-Teeb al-Jamile eh, pärast väga ebaõiglast kohtuprotsessi. Eh, meie näeme seda kindlasti kui sõnavabaduse õiguse rikkumist ning äh, Kataris äh, on ettevalmistamisel ka uus meediaseaduse eelnõu ning äh, eks me näe, kuidas see olukorda parandab. ma tean, et see sõnastus on suhteliselt ähmane ja ka paljude teiste riikide seadustes on see sõnastus üsna ähmane. seal on öeldud, et inimest võib karistada, kui ta valitsust kritiseerib Äh, mitte ühelegi valitsusele ei meeldi, et neid kritiseeritakse, aga selline sõnastus võimaldab igasuguseid tõlgendusi ja viida, viib selleni, et arreteeritakse ka neid inimesi, kes lihtsalt väljendavad teistsugust seisukohta. siis veel võõrtööliste olukord Kataris kaheksakümmend protsenti elanikkonnast on tegelikult võõrtöölised ning nad on väga haavatavad, neid võidakse äh, ekspluateerida ja kuritarvitada Äh, olukord on ka selline, et ametiühingud on ära keelatud ning äh, on siis selline sponsorluse põhine töö saamise süsteem ning äh, töövõtjatel on tõesti väga, väga keeruline tööd säilit-, töökohta säilitada, nii et tegemist on väga hea süsteemiga võõrtööliste kontrollimiseks ja tihtipeale võetakse inimestel ka passid ära kahe tuhande kahekümne teisel aastal toimub seal maailma karika. kas tegemist on äh, äh ma-, jalgpalli või Ameerika jalgpalliga? niisiis, jalgpalli maailmakarikavõistlused äh, käivad suured ehitustööd, ma soovin äh, katarlastele edu, aga see on seotud just nimelt ka nende teemadega, mida meie tegeleme, võõrtööliste olukorda äh,, ning ehitusplatsidel on tõesti väga palju äh, võõrtöölisi ja nende olukord on väga keeruline. nii et, et see on meie äh, lähenemine siis, kui me räägime inimõigustest Kataris. ning nüüd ma tean, et väga paljud kolleegid on ahveti istungil ning äh, kui me vaatame näiteks välispoliitikat Magrebi regioonis või teistes riikides, siis me näeme, et äh, Katar on välispoliitika vallas väga aktiivne ning äh, tihtipeale me peaksime arutama ka Katari esindajatega, kuidas nad saaksid edendada inimõiguste olukorda teistes riikides. meil on siin härra Aleks-, Antonis Aleksandridis välisteenistusest, kes Äh, ma ei tea täpselt, äh, mis, millise on see konkreetne valdkond, millega te tegelete. suur aitäh, kui lubate, äh, siis annaksin sõna ka oma kolleegile geograafilisest osakonnast, kes kõneleb selle luuletaja juhtumist. mina räägiksin siis meediaseadusest ja võõrtöölistest kõigepealt, proua esinaine, tahaksin teid tänada selle eest, et te Katari päevakorda panite, me tervitame seda et äh, meie välisteenistuses ähm, saame siin äh, kommenteerida inimõiguste olukorda Kataris. kõigepealt tahaksin öelda, et kuigi äh, kodaniku ja poliitilisi õigusi on kärbitud, leiame me siiski, et Katar on astunud inimõiguste vallas positiivseid samme. ma tahaksin lugupeetud saadikutele meelde tuletada, et Katar on vastu võtnud ja jõustanud uue põhiseaduse, mis sisaldab äh, paremaid sätteid inimõiguste vallas, see jõustus siis kahe tuhande viiendal aastal ning Euroopa Liit samuti peab positiivseks sammuks seda, et riiklik inimõiguste komisjon äh, tegutseb kui järelevalveorganisatsioon ning me oleme aru saanud, et selle komisjoni äh, Äh, iga-aastased raportid on tõesti ka kriitilised, tuginevad tõenditele ning aitavad parandada olukorda. mis puudutab nüüd meediaseadusi, siis äh, vaatamata paljudele teadaannetele, äh, see uus meediaseadus on leidnud valitsuse toetuse, aga see ei ole veel jõustunud, me oleme saanud infot, et kultuuriminister on öelnud, et meediaseadus äh, jõustub peatselt, kui kõnelda sõna, seal kõneldakse sõnavabadusest, kõigist meediategevustest, nii trükimeediast, elektroonilisest meediast kui ka ringhäälingukanalitest ning äh, ministri sõnul ajakirjanikud ei sattu vanglasse selle seaduse alusel ning kohtunikul on siis äh, võimalik äh, ise langetada otsuseid juhtumite kohta, mis hõlma, millesse on kaasatud ajakirjanikud. ning meie oleme saanud informatsiooni ka et ajakirjanikud ei tohi kritiseerida Katari sõbralikke riike, aga ei ole selgitust, milline, milliseid riike ja samuti ei tohi kritiseerida kuningliku perekonna liikmeid. ja samas ei ole kindel, kes on kuningliku perekonna liikmed. meil on ka äh, infot, et nõuandekomisjon on kutsunud kõik Katari peatoimetajad üles seda seadust toetama Äh, ja kommenteerima ning esitama oma ettepanekud ning nõuandev äh, nõukogu on samuti öeldud, et ilmselt on vaja eraldi seadust interneti ja sotsiaalmeedia jaoks äh, ajakirja, ajalehtede peatoimetajad on palunud nõust, nõuandvalt kogult, et oleks siis era, eraldi prokurör, kes tegeleb siis meediajuhtumitega kaheksandal augustil kaks tuhat kaksteist äh, Katari valitsus äh, astus äh, vajalikke samme selleks, et siis võtta vastu seaduseelnõu, mis puudutab uut meediaseadust ja nii palju siis sellest punktist ja mis puudutab võõrtöölisi, siis proua esinaine, te kirju-, rõhutasite, et see on Euroopa Liidu jaoks üks oluline teema võõrtöölised. võõrtöölised moodustavad kaheksakümmend protsenti Katari elanikkonnast ning on täiesti selge, et äh, kõik privileegid, mis riigis on, on ainult äh, katarlastele endile ning võõrtöölistel samasuguseid õigusi ei ole. Äh, võõrtöölised sõltuvad täielikult oma elamisõiguse osas oma tööandjast ning mõneti on kehtiv süsteem muutunud paremaks, aga mitte täielikult, näiteks tööandja peab andma Äh, loa, enne kui siis võõrtöölisel lubatakse riigist lahkuda. Äh, veebruaris kaks tuhat üheksa jõustus uus sponsorlusseadus, mille, mis keelab inimestelt passide ja reisidokumentide äravõtmist äh, tööandja poolt ning erakorralistel juhtudel on lubatud inimesel ka riigist lahkuda ilma loata, tuginedes kohtuotsusele. Äh, on äh, käimas arutelud, et seda sponsorlussüsteemi veelgi paindlikumaks muuta, aga tõenäoliselt seda lähitulevikus ei kaotata. ma tahaksin aga öelda, et Euroopa Liit tegi, tegutseb väga aktiivselt ja on tihedas kontaktis Katari võimudega ning toetab neid äh, selle sponsorlussüsteemi igapäevase toimimise parandamisel inimõiguste nõukogu avaldas raamatu, mis sisaldab suuniseid töölistele, kus on kirjas nende õigused ja kohustused ning ähm, meie info kohaselt tööminister lubas neid äh, brošüüre välja jagada tööõigus näeb ette ka streigiõigust, aga selle õiguse kasutamine on piiratud. Äh, Äh, ning äh, kodud, äh, kodus, koduteenijatena töötavad töölised on veel eraldi rühm, sest tööseadus nende olukorda ei reguleeri ja neid ei kaitsta ning tihtipeale need inimesed peavad töötama piiramatu tööajaga. mõningatel juhtudel neid nii vaimselt kui füüsiliselt kuritarvitatakse Need riigid, kust paljud need koduteenijad tulevad, on loonud nende jaoks varjupaigad ning meie info kohaselt ähm, saab siseministeerium kuskil äh, kuussada, seitsesada äh, kaebust igal aastal inimõiguste rikkumiste kohta ja suurem osa nendest rikkumistest äh, nõuavad siis just nimelt sponsorlussüsteemi muutmist. ja kõige rohkem valmistab see olukord muret madala sissetulekuga võõrtöölistele Euroopa Liidus äh, meil on äh, äh, kahetasandiline suhtumine võõrtöölistesse, kõigepealt üritame me parandada siis Euroopa Liidu kodanike olukorda, kes seal Kataris töötavad, mis puudutab nüüd võõrtöölisi, kes tulevad madala sissetulekuga riikidest, siis meil on kor-, regulaarsed kohtumised nende riikide saatkondadega ning me üritame välja töötada siis selliseid kooskõlastatud algatusi, mis on suunatud Katari võimudele olukorra parandamiseks. Äh, aitäh teile ja, ja kui lubate, siis annaksin äh, sõna oma kolleegile härra Šabale, kes äh, räägib siis selle poeedi juhtumist. aitäh mina äh, tegelen siis välisteenistuses just nimelt Pärsia lahe riikidega ja räägiksin mõne sõnaga sellest konkreetset juhtumist, mis puudutab härra Al-Ajamit, poeti, kes mõisteti siis süüdi. Äh, tema juhtum jõudis ajalehtede esikülgedele, äh, sellepärast et on üsna ebatavaline, et selline asi üldse Kataris aset leiab, et keegi mõistetakse eluks ajaks vangi põhiliselt selle eest, et ta on kutsunud režiimi kukutama Äh, see oli süüdistus, mis siis tema vastu esitati. see luuletaja arreteeriti novembris kaks tuhat üksteist ja ta jäi vangistusse, aga me oleme väljendanud siis muret äh, selle kohtuotsuse vastu. Te teate, et Kataris meil ei ole Euroopa Liidu delegatsioon, äh, see delegatsioon, kes ka Katariga tegeleb, asub Riadis Äh, äh, süüdimõistet on kohtuotsuse edasi kaebanud. Äh, tema juristi, advokaadid juhtisid tähelepanu paljudele menetluslikele rikkumistele ning me jälgime seda juhtumit väga põhjalikult ja loodame, et apellatsioonikohus karistust muudab. samuti tahaksin rõhutada, et see, mis ma ütlesin, et see karistus on suhteliselt ebatavaline mõnikord mõistetakse küll äh, inimestele surmanuhtlus, aga kahe tuhande kolmandast aastast saadik pole Kataris ühtegi surmanuhtlust ellu rakendatud. meie infolo põhjal on praegu kakskümmend sellist inimest, kellele on surmanuhtlus määratud, sealhulgas ka seitse inimest, kes äh, osalesid tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta riigipöördekatses, aga nagu ma ütlesin, siis viimasel ajal hukkamisi täide ei ole viidud. ja lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et me kasutame kõiki võimalusi selleks, et arutada Katari võimudega äh, võõrtööliste olukorda, meediaseadust ja teisi aspekte, millele äh, minu kolleeg tähelepanu juhtis, teeme seda läbi kõrgetasemelisele kohtumisega, mis meil toimub Pärsia lahe nõukogu riikidega ning meil on plaanis ka kõrgetasemeline külaskäik Katari äh, aasta esimesel poolel ning me loodame, et meil õnnestub siis süviti arutada neid küsimusi Katari võimudega ning samuti toimub meil ühine koostöökomisjon äh, Pärsia lahe nõukogu riikidega kahekümne neljandal, kahekümne viiendal aprillil Brüsselis ning see on ka võimalus siis arutada neid küsimusi. suur aitäh! Thank you very much, Mr Benoit Chapas. suur tänu, härra Benoit Chapas, ma vabandan, et ma teid korralikult ei tutvustanud, tänan veel kord. kas on küsimusi? see oli väga informatiivne sõnavõtt ka minul ei ole täiendavaid küsimusi. ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et kui me käsitleme erinevates riikide erinevaid olukordi, kuid eriti Pärsia lahe piirkonnas, siis tõstatub ikka võõrtööliste teema. eriti nende võõrtööliste teema, kes töötavad koduabilistena. ma tean, et väliskomisjon on koostamas raportit selle kohta, kuidas me oma välissuhtluses käsitleme võõrtööliste teemat. meil on väga tihe tegevuskava küll, kuid ma arvan, et me peaksime ka oma allkomisjonis mõtlema selle peale, kuidas paremini eh, seda teemat edasi arendada mitte ainult konkreetsete riikide põhjal, vaid võib-olla laiendada seda piirkondlikule mõõtmele, sest mõnikord äh, selliseid üksikuid juhtumeid äh, käsitlevad ähm, meie liikmesriikides äh, tegutsevad delegatsioonid, see on nagu orjatöö, kui me räägime võõrtöölistest ja see on inimõiguste rikkumine, kui inimene satub sellisesse olukorda. suur tänu veel kord ja meie järgmine küsimus, äh, arvamuste vahetus härra Toiermanniga, nõukogu inimõiguste töörühma esimehega, äh, kes tutvustab meile siis eelseisva inimõiguste nõukogu äh, istungi prioriteete. härra Toiermann, palun. Hello, Mr. Toyerman. Something und Trinken. Yeah. So um, thank you. suur tänu veel kord, et te tulite meie inimõiguste allkomisjoni koosolekule. me üsna sageli vahetame teiega arvamusi selle üle, kuidas täiustada meie tööd, muuta see aktiivsemaks, eriti ÜRO suhete tasemel nagu teate. inimõiguste valdkonnas me kasutame alati ära seda, et ÜRO inimõiguste kõrge volinik resideerub Brüsselis ja konkreetses küsimustes me kutsume kohale ka eriraportööri näiteks Iraani puhul ja läbi nende arvamuste vahetuse me oleme sageli saanud uut mõtteainest selle kohta, kuidas inimõiguste alast tegevuskava edasi arendada ja eile ma juba juhat-, esimese poolt ütlesin, et me igati tervitame seda, et äh, kõrge volinik Navi Pillai leiab, et, et on äh, väga positiivne, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament jälgib ka neid suuri kohtumisi, mis toimuvad inimõiguste alal, nagu näiteks Inimõiguste Nõukogu koosolekud Genfis ja nagu ma sain aru, et Euroopa Liidu kohalolek ja Euroopa Liidu tegevust igati toetatakse, sest meie piirkond on üks vähestest piirkondadest, mis üritab läbi suruda teatud küsimusi, mis tähendab seda, et meil on väga põhimõtteline, väga tugev inimõiguste alane tegevuskava ja mitte ainult meie komisjonis, kui inimõiguste asjatundjad, me mõistame, et äh, meie töö oleks tõhusam, kui me suhtuksime kriitilisemalt ka inimõiguste alasesse olukorda meie koduriikides. Äh, kuulates arutelusid Genfis ja mujal, siis küsitakse alati, mida te võtate ette võitlusest rassismiga, äh, uusfašistidega, uusfašismist motiveeritud kuritegude vastu Euroopa Liidu sees ja Teie, kes te tegelete Euroopa Liidu liikmesriikide tegevuse koordineerimisega, ma usun ka, et kui me parlamendis suudaksime sellistest olukordadest üle saada, oleksime me rahvusvahelisel areenil tugevamad tegijad. see oli minu üldine sissejuhatus. sest ÜRO Inimõiguste Nõukogu päevakord on alati väga konkreetne. ja seetõttu meil on hea meel, et te olete täna siin, äh, et saada rohkem teada mis on kahekümne teise istungjärgu kavas. millised saavad olema Euroopa Liidu prioriteedid kevadisel istungjärgul? kui ma ei eksi, te alles eile tulite tagasi Genfist, kus seda arutati. ja meie omalt poolt kavatseme saata delegatsiooni Genfi eh, kahekümne seitsmendast veebruarist esimese märtsini nagu igal aastal me koostame ka resolutsiooni selleks puhuks äh,, mis kaheksakümne protsendi ulatuses äh, analüüsib eelmist aastat, kuid äh, nüüd äh, me soovime ära kuulata, mis teile öelda, et äh, siis täiendada oma koostatavat resolutsiooni. ja lisaks Inimõiguste Nõukogule Äh, tuleb arvestada ka erinevaid teemavaldkondi, riigipõhiseid olukordi, ähm, mille üle toimub debatt äh, igapäevases töös ja tegevuses, kuid eile, nagu ma sain aru, te otsustasite ära, millised saavad olema Euroopa Liidu prioriteedid eelseisval kohtumisel suur tänu, esimees, ja suur tänu komisjonile küllakutse eest arutada teiega koos Euroopa Liidu prioriteete eelseisval ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil me oleme väga tänulikud teie suure huvi eest, komisjoni huvi eest ja parlamendi huvi eest inimõiguste teema vastu, ÜRO tegevuse vastu ja Euroopa Liidu tegevuse eh, eest ja Peaassamblee kolmandas eh, komisjonis. ja samal ajal toimub veel üks teine eh, kohtumine, mis on sama tähtis kui Inimõiguste Nõukogu kohtumine, mis näitab, et te ka käesoleval aastal saadate oma delegatsiooni Genfi ja Genfis juba oodatakse teid ja valmistatakse ette väga huvitavat programmi. ja äh, oodatakse ka teie erinevaid resolutsioone ja raporteid. ma olen veendunud, et, et see, et üritada ära kasutada olemasolevast mehhanismist, mis meil on näiteks eriraportööride, ekspertide oskused ja teadmised, on oluline, sest nende raportööride äh, Ähm, töö tulemused, kas konkreetse riigi või konkreetse teema kohta on kasulikud, te peaksite need ära kasutama, meil on need efektiivsed mehhanismid, me peame neid kaitsma, kuid need peavad olema ka asjakohased, me peame need ära kasutada oma tegevuses. mõnikord ei ole ka oma koduriigi olukorra käsitlemine alati nii mugav, kuid inimõiguste äh, komisjon peab ka sellega tegelema. nagu ka nõukogu kohumis öeldakse, me üritame kutsuda raportööre, eriraportööre, eksperte, sest äh, me töötame välja riigipõhjuseid strateegiaid ja selleks on meil vaja ka arvestada eriraportööride panusega ja järelduste tegemisel. ja seetõttu on igati seaduspärane kasutada selliseid allikaid, kui me räägime inimõiguste olukorrast kolmandates riikides sellega ma tahan öelda, et, et eelmisel aastal äh, pühendati väga palju aega strateegilistele raamistikele, inimõigustele ja demokraatia küsimustele. ma tahan seda rõhutada veel kord, et Euroopa Liit on võtnud endale suured kohustused multilateraalsete inimõiguste süsteemide loomiseks ja kasutamiseks ja äh, väga jõulise panuse andmisele tagamaks Euroopa, ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, tulemuslik töö ja oma igapäevase tööga me üritamegi seda saavutada, kuid samas me soovime kindlustada, et mis toimub Genfis ja New Yorgis, leiab äh, teiega Euroopa Liidu tegevusse ja integreeritakse meie tegemistes ja seetõttu on oluline, et Inimõiguste Nõukogu poolt võetud äh, ülesanded on sellised, mis äh, äh, aitavad ka meie kõrgel välisesindajal osaleda nendes ja osaleda ka äh, koha peal teatud töörühmades, nagu näiteks äh, naiste mõjuvõimu suurendamine ja meie Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja on samuti kohal Genfis, et kohtuda kõrgete esindajatega seal teistes riikides, osaleda kahepoolsetel kohtumistel, et edendada meie inimõiguste alast agendat, äh, suurendada meie nähtavust inimõiguste poliitika valdkonnas. ja nagu praktika on näidanud, äh, ka li mitmed liikmesriigid on tavaliselt seal esindatud ministrite tasandil. teine pool Äh, me peame hästi ette valmistama, kaks tuhat kolmteist saab olema teine aasta, kui me üritame süsteemselt, strateegiliselt ette valmistada mitte ainult märtsikuiseks kohtumiseks, vaid äh, terve aasta jaoks inimõigustalaste töö äh, tegemiseks nõukogus märtsist septembrini ja ka kolmandas komisjonis siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me samuti toimisime niiviisi, meil olid head kogemused sellest, kuidas me ähm, tegime oma ettevalmistööd, kuidas me juba eelnevalt äh, suhtlesime kolmandate riikidega ja see tagas ka head tulemused, nagu näiteks äh, Valgevene äh, inimõiguste eriraportööri ameti loomine või need märkimisväärsed saavutused, mida me saavutasime surmanuhtluse moratooriumi teemal Peaassambleel mis tähendab seda, et on alati oluline sõlmida häid li liitusid maailma teiste riikidega, seega tegevuskavast see rõhutab samuti olulise strateegilise ja hea planeerimise tähtsust. me alustasime sellega juba eelmisel aastal, et kindlaks määrata, mida me soovime nii Genfis kui New Yorgis. see oli ka eile toimunud koosoleku eesmärk. Genfis toimus Euroopa Liidu suursaadikute kohtumine sel teemal ja see andis võimaluse kavandada strateegiat äh, ja arvestada ka liikmesriikide pealinnade soove ja poliitilisi kavatsusi. täna ma saan teil aru anda sellest, mida praegu mõeldakse, mida arvatakse meie prioriteetidest. praegu on võib-olla liiga vara öelda, millised need konkreetselt saavad olema, me peame endiselt veel arutama neid kolmandate riikidega. ja meie kava on äh, et kaheksateistkümnendal veebruaril toimunud välisasjade nõukogus võetakse vastu järeldused, milles tuuakse välja ka Euroopa Liidu prioriteedid märtsis toimuvale ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil. ja äh, seetõttu ma tahan äh, ka lühidalt teid teavitada sellest. loomulikult eelseisval istungjärgul ma ja ma alustan võib-olla riigipõhisest lähenemisest, Euroopa Liidu üheks prioriteediks saab olema äh, kohutav olukord Süürias see on endiselt suur väljakutse. E-, eile toimunud kohtumisel äh, me vahetasime mõtteid Süüria teemal vastava komisjoni esindajatega, äh, kes koostab ka aruande enne istungijärku. Nad andsid meile eelneva ülevaate, millised need äh, järeldused saavad olema, kuid see komisjon on väga mures ol, ähm, olukorra halvenemise pärast ja inimsusevastaste kuritegude sooritamise pärast nii valitsuse kui ka opositsioonijõudude poolt. ja nad rõhutasid, kui oluline on jätkuvalt avaldada survet ja jälgida olukorda. kuid äh, alati on mõt-, vaja mõelda, mida me saaksime ära teha, et muutustele kaasa aidata. inimõiguste nõukogul on teatud vahendid selleks äh,, ja see küsimus kuulub ka Julgeolekunõukogu pädevusse, aga kui me räägime Inimõiguste Nõukogust, siis seal mõ-, mõistetakse, et Inkuri komisjon peab jätkama oma tööd ja selle äh, komisjoni mandaati tuleks pikendada ja samal ajal me oleme seisukohal, et see komisjon peaks meile regulaarselt äh, aru andma olukorra kohta see on jällegi selline juhtum, äh, kus me kasutame ära nõukogu muutunud koosseisu ja võib-olla esimest korda äh, on võimalik nõukogus ka konsensuse alusel Süüria äh, küsimuses resolutsioon vastu võtta. me loodame, et nõukogu, arvestades selle praegust koosseisu, on valmis väljastama üksmeelse sõnumi Süüria kohta, rõhutades vajadust suurendada äh, aruandlust ja ma loodan, et see saab võimalikuks. selle nimel Euroopa Liit teeb tihedat koostööd USA, Türgi ja teiste Araabia liikidega, et saavutada vajalik koalitsioon selle teema läbisurumiseks. teine oluline olukord, mis on meie päevakorras äh, esikohal, on Birma-Myanmari olukord me igati tunnustame neid suuri arenguid, mis on to-, to-, aset leidnud viimastel kuudel, kuid siiski on jäänud mitmed murepunktid, nagu poliitiliste vangide küsimus, eh, Kingstoni olukord ja teised. praegu toimuvad väga eh, intensiivsed konsultatsioonid Büro, Birma, Myanmari eh, delegatsiooni esindajaga Genfis ja ka teiste Aasia riikide esindustega Äh, Genfis ja eelseisvalt istungilt soovime äh, me saavuda kindla kohustuse äh, ähm, et inimõiguste kõrge esindaja väliesindus avatakse selles riigis, et jälgida olukorda ja me loodame, et ka vastasmõistmise memorandum allkirjastatakse ja me loodame, et nõukogu mandaat, mandaadi kehtivus jätkub. Need on põhiküsimused seoses Birma Myanmariga ja me peame hoidma silma peal ka sündmuste käigul selles riigi. teine küsimus on äh, Korea Rahvavabariik ja me peame uuendama äh, meie eriraportööri mandaati kuid nii eriraportöör kui ka teised on üles kutsunud arvestades seda, et see olukord on jätkuvalt halb, on teinud ettepaneku öö, uurimise algatamiseks, et uurida neid öö, kõige raskemaid olukordi vangilaagrites ja nii edasi jätkuvad Euroopa Liidu, Jaapani, USA ja teiste vahelised läbirääkimised selles küsimuses, kuidas edasi minna, kuid loodetakse, et märtsis nõukogu otsustab rahvusvahelise sõltumatu eksperte uurimiskomisjoni moodustada ja loodetavasti seda hakkab juhtima praegu tegutsev eriraportöör teised olukorrad äh, ja seetõttu neid on palju, ma räägin, Euroopa Liit toetab äh, tugevalt äh, Rootsit, USA-d ja teisi, et uuendada Iraani eriraportööri mandaati, me teeme tihedat koostööd USA-ga, jälgimaks olukorda Sri Lankas, see on ka nõukogu päevakorras ja toetame igati eesmärki vastu võtta nõukogu poolne resolutsioon äh, mis nõuab jätkuvalt aruandlust selle kohta, kuidas Sri Lanka valitsus viib ellu äh, lepituskomisjon soovitusi. Äh, kõrge välisesindaja äh, kabinet avaldas asja ülevaate olukorrast Malis, kus on viimasel ajal sündmused väga kiiresti arenenud, seega Mali küsimus on ka võtmetähtsusega. Neid on mitmeid, kuid ma keskenduksin nendele ja juunis jätkuval istungil käsitletakse Valgevenet septembris, Lõuna-Sudaan, Eritrea, Kongo, Kambodža, ka e ja kõige problemaatilisemad küsimused eelseisval istungil saavad olema eh, näiteks Euroopa Liidu jaoks äh, usu ja tõekspidamise vabaduse eriraportööri mandaadi pikendamine, see on meie jaoks oluline, koos Ladina-Ameerika riikidega me esitame omapoolse ühisresolutsiooni lapse õiguste kohta ja teised teemad, mis on olulised mitte ainult märtsi kohtumisel, vaid ka edaspidi, puudutavad naiste õigusi, sooline võrdõiguslikkus, naistevastane vägivald, eh, need saavad olema põhiprobleemiks eh, ÜRO inimõiguste nõukogus, kuid ka ÜRO äh, naiste olukorra komisjonis viiekümne seitsmendal istungjärgul. me teeme, äh, teeme äh, koostööd näiteks Lõuna-Aafrika esindajatega, kuidas LGBT õigusi edendada ja jõuda resolutsioonini nõukogus vabaühenduste osalemine ÜRO kohtumistel, nende juurdepääsu tagamine on veel üks küsimus Äh, sageli need riigid, kes ei soovi kuulda seda, mida vabaühendusel on öelda, kasutavad äh, vabaühenduste vastu äh, teatud survemeetodeid, et nad ei saaks oma mõtteid väljendada kas sellega me peame küsima, tegelema, kuid samuti inimõiguste kaitsjate olukord teatud riikides väga sageli, neil ei ole võimalik läbi vabaühenduste tegutseda ja oma mõtteid avaldada, kuna neid surutakse alla seal on veel teisi teemasid, mida ma praegu ei käsitle, sest ma leian, et ma olen niigi liiga pikalt rääkinud. ja veel üks protsess, mis äh, kulgeb läbi terve aasta, on äh, äh, ÜRO inimõiguste aluste põhilepingute reformimine ja sellega ei piirduta mitte ainult märtsis, see jätkub ka New Yorgis sellel pööratakse väga suurt tähelepanu, sest need sõltumatud vaatlusorganid, mis moodustavad selle süsteemi tuumiku äh, vajavad säilitamist, need ees seisavad väga suured ülesanded nii poliitilises mõttes kui ka rahalises mõttes. me, mitmed riigid on juba ratifitseerinud vastavad need äh, konventsioonid ja lepingud, kuid on vaja, et seda teevad ka teised riigid, et see süsteem toimiks tulemuslikumalt. ja loomulikult äh, äh, inimõiguste kõrge voliniku ja eriraportööride ameti säilitamine ja see on oluline äh, selleks, et äh, tagada inim-, inimõiguste üleüldine kaitse ja säilitamine. sellega on tekkinud viimastel aastatel probleeme, seetõttu me tahame omalt poolt väga hästi ette valmistuda eelseisvaks istungjärguks. suur tänu, härra Toiermann. nüüd on selge, mis saab olema selle äh, istungjärgu päevakorras. nüüd on võimalik äh, komisjoni liikmetel kommenteerida kuuldut või esitada küsimusi. proua de Kaiser Äh, proua de Kaiser on üsna sageli külastanud ÜRO-d ja võtnud sõna inimõiguste küsimuses, ega te teate, kuidas nad toimivad. Äh. aitäh! Äh, tahaksin tänada härra Toiermanni nende selgituste eest. tõepoolest, me teame, kuivõrd oluline on ÜRO roll tänapäeval, me teame, et te teeme, et te teete suurepärast tööd ning te olete andnud meile üsna põhjaliku ülevaate aga meie, äh, kes me käime tihtipeale koha peal, ähm, me äh, teame, milline on tegelikkus ja millised on need äh, arutelud institutsionaalsel tasandil inimõiguste teemal ja meie jaoks see erinevus on tihtipeale üsna silmatorkav. ma tahaksin peatuda mõnedel asjadel, millisel määral, mida te tegelikult ka natukene juba puudutasite, kõigepealt üsna hiljuti äh, ma äh, puutusin kokku ühe, äh, ühe Šveitsi-poolse algatusega, mis puudutas Süüriat, nõuti siis seda, et Äh, niisiis, see algatus puudutas Süüriat ja sellega olid seotud Šveits ja Luksemburg ja Suurbritannia ja samuti Korea ja veel mõned teised riigid. Äh, mina äh, Äh, ei näe siin, et Euroopa Liit oleks kuidagi juhtaja rollis ja ausalt öelda see ärritab mind. ja minu esimene küsimus, te rääkisite Süüriast ja sellest, mida on vaja teha, aga miks meie, kel meil on niivõrd palju inimõiguste organeid, ei ole rohkem märgatavad selgit-, selliste algatuse puhul? jah, äh, ma mõistan äh, neid probleeme, mis nõukogu, julgeolekunõukogul on, aga Äh, see algatus on oluline, see on nähtav ning äh, meie oleme alati kuskil kulisside taga ning äh, ausalt öelda see tõesti ärritab mind. teiseks on vaja, et inimõiguste küsimused oleks Äh, meie poliitika keskmes, aga tegelikkuses see niimoodi ei ole. Äh, näiteks võtame kas või sellesama Süüria, äh, kui ma näen olukorda ja kui ma näen neid probleeme, mis meil näiteks on nõukogus eelarvega, näiteks humanitaarabiga äh,, Eh, siis eh, näiteks kas või see abi, mida me saaksime osutada Süüria pagulastele, on eh, tõsi, tõsine probleem. ning seega ma tahaksin küsida, kas, kas te saaksite näiteks kuidagi mõjutada nõukogu neid poliitikaid, mis on seotud inimõigustega need on kaks asja, mis mind praegu väga palju häirivad ja mis on äh, omavahel seotud ja veel üks äh, asi, äh, millega, millega ma ka lõpetaksin, see küsimus on seotud Inimõiguste Nõukoguga, mis peagi tuleb kokku Genfis Äh, äh, riigid, kus inimõigustega ei ole asi väga äh, hästi korras, ma ei räägi siin Kongost või Süüriast, aga näiteks Egiptuse, mina tulin just Egiptusest, olin paar päeva tagasi seal ning põhiseaduse üks, kus põhiseaduse üks säte, mis puudutab siis inimõigusi ja naiste õigusi äh,, Äh, äh, solvangute kuriteoks muutmist, sõnavabadust ja nõnda edasi. Äh, neid sätteid on muudetud, tegemist on väga tõsiste, tõsiste küsimustega niisiis tegemist on tõesti tõsiste asjadega ning ma ei ole eriti kuulnud sellel teemal mingit reaktsiooni meie poolt võib-olla oleks äh, siiski oluline pöörata tähelepanu sellistele nihetele, äh, sellepärast et need viitavad tõsistele ohtudele inimõigustele. ja loomulikult te teate, et me toetame kõike seda, mida te teete ja me teeme väga head koostööd, aitäh. Thank you, madam de Kaiser. I don't see other hands, so I have some aitäh, proua de Kaiser, ma ei näe teisi küsimusi esitajaid, nii et, et võib-olla te vastaksite kõigile proua de Kaiseri küsimustele korraga. Äh, kui te kõnelesite erinevatest prioriteetidest, siis äh, tahaksin teile öelda, et äh, peaaegu kõik neist on seotud selle tööga, mida meie siin teeme, näiteks Myanmari küsimus, me praegu just otsustasime koos koostada algatusraporti inimõiguste olukorra kohta, kas siis meie komisjonis või välisasjade komisjonis, sellepärast et siin parlamendis me arutame kaubanduslepinguid ning kindlasti selle küsimusega me tegeleme ning meil on olnud ka kaks kiireloomulist resolutsiooni möödunud aasta sügisel äh, Rahinge olukorra kohta ning äh, Äh, me saadame oma komisjoni delegatsiooni tõenäoliselt äh, ka maikuus Birmasse. Äh, võib-olla üks uus aspekt on see, et, et üritatakse saada kokkulepet valitsusega, et avada siis Rangoonis büroo ja, ja selle büroo avamine on seotud ka Euroopa Liidu poolt ÜRO-le edastatavate rahadega, me anname neli miljonit äh, ülemvoliniku büroole ja äh, kui äh, nad kõnelevad sellest, mida nad teevad, siis me alati suurendame nende töökoormat ja sellised välikontorid kindlasti vajavad toetust Äh, äh, me teame, et ÜRO läbi Bangko-, oma Bangkoki büroo toetab inimõiguste alast tegevust äh, Birmas, aga oleks väga oluline, et liikmesriigid sellist tegevust rohkem toetaksid. mis puudutab Põhja-Koread, jah, meil möödunud aastal toimus põhjalik kuulamine ning üli, olukord on üsna sünge ma arvan, et parlamendi aruteludele tuleks kasuks, kui meil oleks äh, äh, tõesti sõltumatu uurimiskomisjon, sellepärast et tihtipeale äh, liikmesriikidel on väga suur huvi küsimus päevakorda, naaberriikidel on väga suur huvi küsimus päevakorda saada e, ja võib-olla sõltumatu raport oleks objektiivsem nii et, et võib-olla oleks väga oluline, kui meil toimuks tõesti siis eraldi sõltumatu uurimine ning temaatilistes küsimustes me just otsustasime täna hommikul, et meie komisjon koostab algatusraporti uute suuniste kohta, mille kallal Euroopa Liit praegu töötab, need puudutavad siis usuvabadust ja veendumuste vabadust ning me loodame, et õnnestub saavutada kokkulepe, pikendada e usuvabaduse ja veendumuste vabaduse eriraportööri tööd ning äh, viimasel korral me kuulsime, et mitmed riigid ründasid teda ja tema mandaati, öeldi, et ta ei ole objektiivne, nii et, et minu arvates on, on väga hea, et teie teda toetate ning äh, väga oluline on, et tema mandaati pikendatakse, see rikastab meie tööd Äh, loomulikult LGBT küsimused, see, need tõstatuvad siin meie komisjonis pidevalt äh, meil on väga palju saadikuid äh, erinevates komisjonides, kes selle küsimusega tegelevad ja ma loodan, et teil õnnestub selles vallas ka midagi ära teha. Äh, see, siiamaani meil ei ole teile küll mingit uut riiki või teemat soovitada, aga nagu te meie resolutsioonis näete, meie soovitused on juba küllaltki kõikehõlmavad ning äh, la-, möödunud korral me otsustasime, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu ka Sri Lankale. Äh, te toetasite USA-d selle tegevuse vallas ja suure eduga võeti vastu resolutsioon aga praegu küll mitte ükski fraktsioonidest ei ole mulle teada andnud, et äh, nad sooviksid mõnda riiki veel meie resolutsiooni lisada. aga eks me näe, kui me veebruaris resolutsiooni vastu võtame. niisiis äh, tahaksin teile kõigile veel mainida, et kui meie delegatsioon sinna läheb, siis on väga oluline, et praegune Euroopa Liidu suursaadik seal on äh, tõesti äh, valmis korraldama äh, kohtumisi ka viimasel minutil kõikide Euroopa Liidu suursaadikutega nii et, et me tõesti saame liikmesriikidega tõstatada äh, küsimusi, mis on parlamendile olulised ja saame näha, kuidas Euroopa Liit toimib ja on tõesti kahetsusväärne, et mõned liikmesriigid äh, takistavad äh, Euroopa Liidu delegatsiooni äh, tegevust New Yorgis ja Genfis äh, teevad alati palju kära ja ütlevad, et äh, mitte paljud liikme, paljud liikmesriigid arvavad, et see ei ole Euroopa Liidu teema ja nad eda, kulutavad väga palju aega omavahel konsulteerimisele, selle asemel, et, et kaasata rohkem Inimõiguste Nõukogu liikmeid seda mõtet toetama, see on kahetsusväärne ning ma loodan, et inimõiguste eest vastutavad inimesed Genfis äh, tõesti saavad ka tugeva toetuse ning äh, meil toimub äh, veel üks küsimine, küs-, kuulamine, kus me saame siis esitada küsimusi Euroopa Liidu delegatsioonile, kutsuda suursaadikuid ja minu jaoks need mõlemad kohtumised on väga huvitavad, ma olen küll neil käinud vaid ühe korra aga äh, väga oluline on suursaadikutega asju arutada selleks, et saada erine, erinevat vaatenurka mõningate inimõiguste standardite kohta, mis meil on. Äh, ning kui vaadata meie hiljutist päevakorda, Bahrein, Etioopia, äh, siis oleks väga kasulik, kui me saaksime nendega arutada seda, kuidas nemad näevad võimalusi Inimõiguste Nõukogu töö parandamiseks proua Veržea, kas teie küsimus on seotud sellega, äh, võib-olla siis proua Veržea kõigepealt ja siis te vastate. palun. kõnelejal puudub mikrofon C'est moi qui l'ai pas allumé. Äh, vabandust, ma unustasin mikrofoni sisse vajutada, ütleb proua Veržia. Äh, Äh, ma ei hakka ütlema kõike seda, mida ma arvan sellest, et Euroopa Liidu välispoliitika ei ole tihtipeale väga sidus ja seda eriti inimõiguste valdkonnas. ma arvan, et äh, need arutelud, mis Euroopa Liidu sees toimuvad, ei ole siin just heaks eeskuju, eeskujuks. mina tahaksin aga äh, keskenduda ühele teemale, mis mind praegu painab. see on Türgi ja rahuprotsess Türgis. mina olen prantslane, äh, kohutavad mõrvad leidsid aset Prantsusmaal sellega seoses ning ma arvan, et need kõik, kes, kellel on äh, südamelähedased inimõigused ja nende edestamine, peavad jõud ühendama äh, vaatamata nendele manipulatsiooni-katsetele, diversiooni-katsetele, selleks, et see rahuprotsess siiski jätkuks Äh, kui kogu maailm, kõik niimoodi teevad, Euroopa Liit, äh, ÜRO, siis ma arvan, et me suudame Türgil äh, sellel teel edasi liikuda. ma arvan, et nendest seni, senini aset leidnud surmajuhtumitest piisab ja ma tahaksin teid küsida, teilt küsida, et mida te olete teinud siis just nimelt Türgi osas ja vähemuste olukorra osas selles riigis? Thank you, madam Vergia and suur tänu, proua Vergia ja veel üks küsimus tuli mulle meelde, kui te võiksite lühidalt ka seda kommenteerida. eelmisel korral, kui meil toimusid mitmed äh, kohtumised, äh, kohtusime ka Iisraeli suursaadikuga, kes kaebas väga valjuhäälselt selle üle, kuidas Euroopa Liit ja teised tema kodumaad kohtlevad. enam nad ei kuulu ÜRO Inimõiguste Nõukogusse ja kuulujuttude tasandil ma ei ole päris kindel, vaid ma olen kuulnud, et Iisrael samuti väidab, et nad kaaluvad äh, võimalust mitte äh, heaks kiita äh, regulaarse äh, ülevaate teemat, see on väga halb signaal kogu süsteemi jaoks suur tänu kõigi nende kommentaaride ja küsimuste eest. ma ei ole võib-olla õige inimene kõikidele küsimustele vastama, kuid ma üritan vähemalt. Madame de Kaiser, te mainisite seda, äh, milline on seos Genfis toimuvate arutelude ja Euroopa Liidu tegevuse vahel äh, teatud riikides kuidas see mõjutab meie suhtleid. ma olen jälginud Euroopa Liidu ja ÜRO tööd juba läbi mitme aasta äh, äh, analüüsinud ka võrdluses äh,, äh kuidas see on toiminud äh, minevikus, teinekord tekkis tunne, et Genf tegutses niisugused mulli sees, et mida seal tehti, need teemad, mis seal tõstatati, ei moodustunud alati koostöös osa meie poliitikast ja see oli ka põhjus, miks me sageli Genfis ei saavutanud oma eesmärke, kuna Genfis esindatud riigid ei toetanud meid, sest me polnud kunagi tõstatanud neid küsimusi, kui me nendega kahepoolselt suhtlesime. seetõttu eh, me mõistsime, et kui me neid eesmärke, mida me soovime Genfis läbi suruda, käsitlema ka kahepoolsetes inimõiguste alastes dialoogides. ja teiseks, me mõistsime, et Äh, see, mida me seal teeme, ei ole üldiselt seotud sellega, mida me üldiselt teeme. ja seetõttu me võtsime ette selle strateegilise planeerimise äh, algatuse, et teha koostööd meie geograafiliselt olulisemate partneritega. see, mida me Genfis teeme, peab moodustama lahutama osa meie üldisest strateegiast, see, mida me Genfis äh, teeme äh, Birma, Myanmari küsimuses äh,, Äh, peab olema hõlmatud ka meie tegevustesse nende riikidega, kes on samast küsimusest huvitatud ja seda ka teistes küsimustes. see, mida me Süüria suhtes teeme Inimõiguste Nõukogus, on tihedalt seotud meie üldise poliitikaga selles küsimuses. Äh, te viitasite äh, Šveitsi suursaadiku poolt saadetud kirjale New Yorgi äh, Äh, viiekümne kuue riigi nimel. Äh, sellele kirjale andsid oma allkirja teatud riigid ja äh, kakskümmend kuus meie liikmesriiki samuti. ja kui me räägime Euroopa Liidust, mil iganes Euroopa Liit, nõukogu või ministrid käsitlevad olukorda Süürias, nad räägivad nii poliitilisest olukorrast kui ka vastutuse aruandluse küsimusest. detsembrikuus rõhutati et aruandlus ja vastutus peab kehtima, räägiti, et ei saa lubada karistamatust ja kutsuti üles nõukogu seda küsimust kirjaloomuliselt arutada ja samuti tehti ettepanek edastada see küsimus rahvusvahelisele kriminaalkohtule Euroopa Liidu koordineeritud tegevus Julgeolekunõukogus on veidi teistsugune kui Inimõiguste Nõukogus. ja seda küsimust arutatakse samuti ka Genfis. loomulikult me üritame siduda ja me oleme ka oma institutsioonide siseselt eh, seda rõhutanud, et meie tegevus Süürias inimõiguste kaitsel peab olema seotud ka meie abitegevusega, eriti humanitaarabi osutamisega ja äh, komisjoni kolleegid saavad teid põhjalikumalt teavitada meie humanitaarabi alasest tegevusest, kuid eile äh, EMCO äh, komisjoni esimees avaldas meile tunnustust Euroopa Liidu poolt osutatud humanitaarabisi. proua Lohbir, te rõhutasite Birma-Myanmari küsimust. mõnikord seisab meie ees väljakutse et äh, inimõiguste äh, kõrge voliniku ülesanded on pidevalt laienenud, kuid vastavalt äh, eelarvet ei ole suurendatud. ja kuigi tema ülesanded ja kohustused on viimastel aastate jooksul kasvanud. ja meil oli kohtumine ka IFCO peadirektoraadi esindajatega ja nemad saavad teile põhjalikumat infot selle kohta, et öelda, kuid ma tahan öelda, et lisaks äh, nelja äh, miljonile sihtotstarbelistele eraldistele on täiendavalt veel neli kuni viis miljonit eraldatud konkreetselt, et toetada Inkuri komisjoni äh,, äh Süürias tegutsevaid äh, komisjone ja nii edasi. me püüame oma poolt tagada ka -taga piisava rahalise toetuse äh, ÜRO inimõiguste alasele tegevusele, kuid me samuti mõistame, et see tekitab teatud raskusi meie jaoks. Põhja-Korea äh, on huvitav, et meie arvamused ja seisukohad on lähenenud, erireportöör teeb väga head tööd ja peab koostama ka raporti, kuid me leiame, et sõltumatu uurimiskomisjoni või organi töö äh, võiks kaasa aidata äh, arutelulises küsimuses. Äh, usu ja veendumuste vabadus, see on väga oluline töövaldkond järgmisel Inimõiguste Nõukogu istungil esitatakse aruanne selle kohta Äh, eelmisel korral räägiti sellest konvergentsist, äh, lähenemisest, mis on samuti oluline. Äh, et usuvabadus, tõekspidavabadus tähendab seda, et on ka vabadus vahetada religiooni, väga paljudes riikides on see võib-olla tundlik teema, kuid meie töös on see oluline osa meie töös usu ja veendumuste vabaduse tagamisel ja seetõttu on oluline, et eriraportöör äh, läbi oma töö ja läbi oma aruannete panustab sellesse arutellu. viimasena mainisin võib-olla Türgit, mille, see küsimuse tõstas proua Veržia me ei tõstata kõiki küsimusi ÜRO tasandil, selleks on teisi kanaleid, teisi vahendeid konkreetsete olukordade käsitlemises, kui me räägime Türgist, siis on teisi kanaleid Äh, lisaks Inimõiguste Nõukogule, mida me saame kasutada, kuid loomulikult toimub ka üleüldine perioodiline äh, ülevaatus ja meil on ka inimõiguste mehhanismid, mida kasutada Türgi olukorra käsitlemiseks. kõike seda on kasutatud ja Euroopa Liit on ka kahepoolsetes suhetes pidevalt tõstatanud Türgi küsimust. ja viimasena, proua Lohviller, ma tahan öelda Iisrael ei ole olnud Inimõiguste Nõukogu täisliige, ta on olnud vaatleja staatuses, kuid teil on õigus, kui te ütlete, et eelmise aasta aprillis äh, Iisrael saatis Inimõiguste Nõukogu äh, esimehele ja inimõiguste kõrgele volinikule kirja, teatades, et ta katkestab oma koostöö inimõiguste kõrge volinikuga ja ei osale enam nõukogu töös ja seetõttu Iisrael äh, ei osale äh, üleüldises perioodilises ülevaatuses, mis on ette nähtud järgmisel teisipäeval, see on kahjuks äh, selline äh, status quo, mis tähendab seda, et kõik liikmed peaksid tegema paremat koostööd inimõiguste nõukogus äh, Äh, nõukogu käsutuses olev mehhanismide rakendamiseks, me mõistame, et äh, Iisrael on nagu äh, pinnuks silmis Inimõiguste Nõukogul, kuna ta on käivitanud oma inimõiguste alaste agenda ja me peame seda küsimust nendega arutama, kuid see üleüldine perioodiline ülevaatus tähendab seda, et kõiki riike koheldakse võrdselt, nii Iisraeli, USA-d, Hiinat või Prantsusmaad kõik riigid vaadatakse perioodiliselt üle selle läbivaatamise protsessi käigus ja seetõttu meie leiame, et kui Iisrael otsustab selles protsessis mitte osaneda, siis on see, on väga kahjuliku mõjuga mitte ainult süsteemile, kuid me oleme täiesti veendunud, et see on vastuolus Iisraeli huvidega juba eelmisest äh, suvest alates on Euroopa Liit korduvalt äh, seda küsimust Iisraeli ametivõimudega erinevatel kohtumistel tõstatanud ja teeb ka omalt poolt kõik võimalikku Genfis, et leida lahendus, et tagada selle äh, perioodilise läbivaatuse protsessi terviklikkus ja et soodustada ka positiivsete arengute äh, esinemist Iisraelist ja üks positiivseid äh, märke on ka sellest, et Iisrael on juba taotlenud selle äh, edasilükkamise, äh, peatamise edasilükkamist. suur tänu, härra Toiremann. sellega on selle päevakorrapunkti jaoks eraldatud aeg lõppenud ja ma olen kindel, et me võtame teiega uuesti ühendust, kui me hakkame ette valmistama oma külaskäigu üksikasju ja viimane päevakorrapunkt härra Donskise taotlusel äh, Eh, käsitleme olukorda Kasahstanis veel kord. Mm, me oleme seda küsimust ka varem regulaarselt eh, inimõiguste kol-, allkomisjonis käsitlenud ja proua Gil Nielsen on meie seas, eh, kes on samuti selle teemaga tegelenud ja välisteenistusest on meil jälle kohal kui me eh, e-, valmistame ette oma koosolekuid, eh, siis me püüame vähemalt päev enne teada saada, kes eh, komisjoni poolt tuleb, et ma saaksin teid tutvustada, öelda välja teie täisnime ja teie tegevusvaldkonna. on hea, kui te nüüd esitaksite meile ülevaate olukorrast Kasahstanis. ma ei hakka üle kordama seda, mida te ilmselt praegu ütlete, palun, sõna on teil um,. Thank you very much uh,. My... suur tänu. ma olen Euroopa Välisteenistuse Kasahstani laua esindajad, ma vabandan, et minu nimi ei jõudnud esimeheni olukord Kasahstanis pärast teie komisjoni viimast äh, koosolekut on arenenud niiviisi, eh, mis on suurendanud meie muret selle riigi pärast, kuna eh, juunis toimunud eh, naftatööliste kohtuistungid ja registreeritud opositsioonipartei esindaja Kozlovi kohtuprotsess on aset leidnud Kasahstani peaprokurör on teinud algatuse Äh, esitada kohtuahagi Alga erakonna üheksa ajalehe ja kahekümne internetiväljaande vastu, nimetades neidest äärmuslikeks organisatsioonidest ning nõudes nende tegevuse keelustamise ja nende väljaannete levitamise keelustamise Äh, see meile äärmiselt murettekitav. meie kõrge esindaja külastas seda piirkonda eelmise aasta novembri lõpus seoses Kesk-Aasia ministrite taseme koosolekuga, kus arutati ka vastavat strateegiat. pärast ministrite kohtumist Biškekis ta külastas nelja riiki selles piirkonnas, sealhulgas ka Kasahstani. Kasahstanis veedetud aja jooksul ta kohtus Kasahstani välisministriga, president Nazarbajeviga ja kõikidel kohtumistel ta rääkis Euroopa Liidu murest seoses inimõigustega, eh, pidas ka avaliku kõne eh, Nazarbajevi ülikoolis, eh, rääkides Euroopa Liidu Kasahstani vahetest suhetest, ja algusest peale on olnud meie poliitika, nii nagu ka kõrge esindaja oma avaldustes on teinud ja tema pressiesindaja on öelnud, et Euroopa Liidu suhted, kaubandus, majandus ja muud suhted ja läbirääkimised uue partnerluslepingu üle on seotud inimõiguste alase olukorraga ja demokraatia ning õigusriigi põhimõtete arengu Kasahstaniga ja meie poliitika selles osas pole muutunud nagu parlamendi lugupeetud esindajad ise on öelnud, pärast äh, parlamentidevahelise koostöö kohtumist äh, oktoobri lõpus Astanas ja pärast seda koosolekut Kesk-Aasia delegatsioonis, väliskomisjonis, mis äh, pidas oma koosoleku teisipäeval, on Euroopa Parlament üles pöördunud meie poole, arvestades kahekümne teisel novembril vastu võetud täiskogu resolutsiooni, mitte unustama Kasahstani kui olulist majanduspartnerit, energeetikalast partnerite, poliitilist partnerite stabiilsuse tagamiseks selles piirkonnas, selleks, et jätkata kõikehõlmavaid vastassuguseid suhteid, samas tõstetades inimõiguste alased probleemid meie kõikehõlmavate suhete raames. ja meie kõrge esindaja jagame, välisteenistus just sellega tegelebki, jälgides inimõiguste olukorra arengut mitte ainult seoses valitsuse tegevusega opositsiooni vastu ja sõltumatu meedia vastu, vaid samuti jälgides arenguid äh, seoses äh, uue, uue usuvabadust reguleeriva seadusega ja neid küsimusi me käsitleme kõikides oma teatistes ja kahepoolsetes ning mitmepoolsetest eh, suhetes ning me jälgime tähelepanekult olukorda selles riigis. suur tänu, proua Derža. ja äh, ma loodan, et te jätkate oma tööd arvestades seda, et te soovite, et Kasahstan oleks selles piirkonnas stabiilne riik ja kui inimõiguste olukord halveneb seal, äh, mille märgiks on see, kui opositsiooni juht saadetakse seitsme aastaks vangi, äh, äh, see näitab olukorra destabiliseerumist riigis. seega mida ro-, rohkem ja paremat tööd inimõiguste tagamiseks teete, seda suurem võimalus on olukorra stabiliseerimiseks selles piirkonna. Eh, see meenus mulle seoses sellega, kui me räägime eh, ettevalmistusest Genfi koosolekul. Eh, Kasahstanis sai hiljuti ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige ja päris kindlasti me võtame ühendust Kasahstani esindajaga Genfis ja äh, äh, kritiseerime teda, seda riiki, sest Kasahstan andis lubaduse olla eeskujuks, sest riik liitudes selle nõukoguga, peab alati andma lubaduse, et ta tagab inimõiguste täitmise selleks, et olla nõukogusse valitud. kas on äh, komisjoni liikmed, kes soovivad sõna, proua Nicole Kilnissen? aitäh, ma tahaksin äh, vastata sellele, mida ma kuulsin, ma olen juba korduvalt küll äh, väljendanud oma seisukohta inimõiguste küsimuses Kasa-, Kasan-, Kasahstanis äh, juba üle aasta Vladimir Koslov on nüüd olnud vanglas, need eurooplased ja äh, rahvusvahelised organisatsioonid, kes on sellel kohtuprotsessil kohal olnud, on öelnud, et ei ole piisavalt tõendeid selleks, et teda seitsmeks aastaks vangi mõista. Äh, äh, ilmselgelt on tegemist Kasahhi valitsuse tahtega ja see on nüüd leidnud kinnitust ka nende repressioonidega sõltumatu meedia vastu. seega tahetakse sundida vaikima kriitilised hääled, need hääled, kes, äh, kodanikeühiskond, kes täiesti legitiimselt valitsust kritiseerib, minu arvates on tegemist väga tõsiselt Äh, äh, äh, tõstis olukorraga ja proua Ashton ütleb küll regulaarselt, et jah, ta on mures ja nõnda edasi, aga sellest ei piisa. me ei saa pidevalt öelda, et me oleme mure, mures ja, ja näeme, kuidas asjad ei lähe mitte paremaks, vaid hullemaks, seega ma arvan, et me peaksime tõesti endalt küsima selle, selle olulise küsimuse et meil on, et kui me arutame seda uut tõhustatud koostöö ja partnerlust küsimust Kasahhiga, siis me lihtsalt ei saa enam eh, niimoodi eh, jätkata. parlament on vastu võtnud raporti Kesk-Aasia strateegia osas, see strateegia puudutab ka Kasahstani ja selles Äh, raportis on üks minu arvates väga oluline mõte, et äh, julgeoleku küsimused ja julgeolekut äh, toimuvad läbi või toimub läbi rahva julgeolekui ning rahva julgeolek tähendab ka seda, et austatakse rahva õigusi, austatakse vähemuste õigusi ja nõnda edasi. seega ma ei ole üleüldsegi rahul sellega, kuidas asjad on arenenud Euroopa Liidu tasandil, parlament Äh, tõenäoliselt äh, reageerib veelgi ja ma olen äh, alati öelnud, et kui me näiteks võtame inimesi vastu parlamendis, näiteks kui härra Kozlov oli siin ja kui me kuulame, mida ta räägib ja kui me saame teada, ta pärast seda on vahistatud, siis on siin meie jaoks Euroopa Parlamendis see ka väga tõsine asi nii et, et me peaksime rohkem tegelema selgiste küsimustega ja üsna hiljuti me ühes ähm, ühel istungil ju ütlesime ka välja, et kui eh, üks eh, riik on rikas, nagu näiteks Kasahstan, kes on rikas loodusvarade poolest ja see on tegelikult ka põhjus, miks Euroopa eh, üritab arendada kaubandussuhteid selle riigiga, siis see riik peaks olema rikas ka selle poolest, et austatakse demokraatiat, inimõigusi need kaks asja peavad käima käsikäes ning ei ole mitte mingisugust vaba, vabandust äh, Äh, Kasahhi võimudel ei ole mitte mingisugust vabadust, neil on olemas vahendid selleks, et tagada riigi demokraatlik funks-, äh, funktsioneerimine, austada pressi, meediat ja loomulikult ka ametiühinguid, äh, sellepärast et see draama ja see massimõrv, mis toimus siis selles naftatehases, see on tegelikult seotud ju ametiühingu probleemidega, streikijatega Äh, mis äh, viis siis inimeste tapmiseni, äh, vangistamiseni, piinamisteni, täiesti lubamatute asjadeni. Thank you, thank you uh,, Nicole. suur tänu, proua Kim Nielsen. Te esitasite väga hea argumendi selle kohta, et te peate endiselt väga jõuliselt tegutsema ja kriitika ei tähendanud seda, et ei jälgi olukorda inimõiguste valdkonnas, vaid äh, sellist kriitikat on kuuldud ka täiskogudel Strasbourgis, et äh, proua Ashton ei peaks tõstatama neid küsimusi ainult kohtumisel ülikooli tudengitega, vaid tegema ka jõulisi avalikke avaldusi sellise olukorra kohta. ma olen seda kuulnud oma kodumaal Saksamaal äh, kus räägitakse väga palju inimõigustest, sest Kesk-Aasia, sealhulgas ka Kasahstan, on väga rikas loodusvarade poolt piirkond ja seetõttu Euroopa Liidul on vastavad huvid ja nendel, selle piirkonna riikidel on geostrateegilised huvid ka Afganistanis ja mitte alati ei ole kõik need argumendid seotud äh, Äh, soolise võrdõigusega küsimustega, kuid ma annaksin teile veel kord sõna ja kuid ma palun teid rääkida lühidalt, kuna meil hakkab pool kaksteist teine kohtumine. ma tahan rõhutada, et meie kõrge esindaja on läbi oma avalike avalduste väga jõuliselt rääkinud inimõiguste teemal ja ka pre tema pressiesindaja viimase aasta jooksul on sõna võtnud äh, arvate, alates kahe tuhande üheksanda aastal toimunud. Äh, kui me räägime Vladimir Kozlovile langetatud otsusest samuti, sest me jälgisime seda kohtuprotsessi ja me andsime aru ka parlamendile ja proua Ashton on teinud ka vastavad avalduse äh,, avaldades muret, et see oli poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsess, seega äh, ta ei tõstata neid küsimusi mitte ainult kohtumistel ülikooli tudengitega, ta teeb seda nii avalikult ka eraviisilistel kohtumistel kõikvõimalikel juhtudel äh,, ja äh, tema on kinni pidanud ähm, peaaegu samast joonest nagu Euroopa Parlament, äh, arvestades Euroopa Parlamendi kahte resolutsiooni äh, märtsis ja novembris kaks tuhat kaksteist ja parlamendi koostöökomisjoni järeldustes, mis võeti vastu oktoobri lõpus. seega me sugugi ei alahinda inimõiguste olukorra äh, tõsidust ja me oleme väga rahul äh, koostööga Euroopa Parlamendiga ja sellega, et me oleme ühisel meelel. suur tänu, sellega on meie avalik kohtumine lõppenud ja kohtume taas kahekümnendal, kahekümne esimesel veebruaril ja järgmine küsimus. Euroopa Liidu, Aafrika Liidu riikide vaheline inimõiguste dialoog toimub äh, suletud uste taga, nii et neid et kellel ei ole õigust sellel koosolekul osaleda, palun saalist lahkuda.